tere hommikust kõigile, kallid kolleegid, tere tulemast meie esimesele komisjoni kohtumisel uuel aastal. loodetavasti oli teie jõulupuhkus tore ja loodetavasti saame me järgneva kaheteistkümne kuu jooksul kenasti koostööd teha siin komisjonis. kõigepealt päevakorrapunkt number üks, päevakorra kinnitamine. kuna kommentaare ei ole, siis on päevakord vastu võetud ja kinnitatud Äh, minu kui juhatajal teadaandeid hetkel ei ole, mis tähendab seda, et olemegi jõudnud juba kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on erinevate koosolekute protokollide kinnitamine, teine oktoober, üheksandast kümnenda oktoobrini, üheksateistkümnes oktoober, kahekümne kolmas oktoober ja kuues november. Neil päevadel toimunud koosolekud ja nende protokollid, siis kui keegi neid ei taha kommenteerida selle koosoleku lõpuni, on need ka vastu võetud ja kinnitatud. nüüd oleme jõudnud elektroonilise hääletuse juurde ma arvan, et meil läheb äh, nende hääletustega vähemalt tund aega ja läheme kohe esimese hääletuse juurde, mis puudutab täiendavat makromajanduslikku finantsabi Gruusiale. Äh, meie kolleeg härra Maimikins on äh, raportöör, kas te soovite midagi öelda, Andres? ma tahaksin tänada kõiki variraportööre ääretult hea koostöö eest ja ma loodan, et hääletuse tulemus on positiivne, aitäh! aitäh! kas äh, kellelgi on äh, veel soov äh, seda teemat kommenteerida, kui ei, siis liigume kohe hääletuse juurde. niisiis. leidsin ka õige koha üles. ütleb härra esimees, meil on nüüd hääletamine plokis. alustamegi sellega niisiis, plokis hääletamine, kes on poolt, vastu, erapooletud. see tähendab, see on, äh, on tagasi lükatud, ütleb härra esimees ja nüüd liigume edasi suulise muudatusettepaneku number üks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 edasi muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa, hea küll, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud kolmkümmend üks vastuhäält, üheksateist poolthäält. muudatusettepanek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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek kuuskümmend kaks läheb äh, elektroonilisele hääletusele. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja jõuamegi lõpphääletuse juurde. lõpphääletus, hääletamine alanud hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt häält, kolm vastuhäält. ja äh, nüüd järgmisena on meil päevakorrapunkt number viis, järgmine MFF äh, ja parlamendi seisukoha ettevalmistamine sellega seoses. meie raportööriks on äh, kolleeg Panseri, kas te soovite sõna? tundub, et mitte. siis saamegi minna kohe hääletuse juurde. ja kõigepealt kompromiss number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli osade kaupa. esimene osa C, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline ettepanek üks on nimeline hääletus, hea küll. hääletamine on alanud kaks kolleegi ei ole hääletatud, üks, äh, nüüd on hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, nelikümmend üks vastuhäält, kolm poolthäält ainult. seda vastu ei võetud, nüüd siis suuline ettepanek number kaks. ka see on nimeline hääletus hääletamine lõppenud ja see on ka tagasi lükatud. mu suuline ettepanek number kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. nii, äh, liigume nüüd edasi kompromissi number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda kompromissi üksteist. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. tagasi lükatud ühe häälega kompromiss üksteist on tagasi lükatud, nelikümmend seitse järgmiseks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hea küll, muudatusettepanek nelikümmend seitse. hääletamine on alanud ei, see siiski langeb ära, küsi-, ütleb härra esimees nelikümmend seitse langeb ära, sellepärast et kompromiss kuus võeti vastu. kuhu me siis nüüd edasi liigume? number viiskümmend üks tuleb järgmisena hääletusele muudatusettepanek viiskümmend üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? niisiis, eh, see lükati tagasi ja nüüd kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime seda? olete nõus? muudatusettepanek kuuskümmend kolm, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud ja nüüd me oleme jõudnud äh, lõpphääletuse juurde, mis on elektrooniline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. liigume edasi, äh, päevakorrapunkt number kuus kolmkümmend neli poolt, üheksa vastu, kaheksa erapooletut oli lõpptulemus hääletusel. nii, ja nüüd jõuame kuuenda päevakorrapunkti juurde, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve ja Euroopa välisteenistus. meie raportöör on härra Breda. kas ta on täna ka kohal? Äh, tundub, et mitte. kas keegi teine soovib äh, tema nimel sõna võtta? kui ei, siis läheme kohe hääletuse juurde. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime seda. muudatusettepanek number üks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolthäält, kakskümmend neli vastuhäält. number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, number kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud number üheksa, osade kaupa. ai, siiski, see langeb ära. ei, ütleb härra esimees, seda ikkagi vastu võetud. niisiis, number üheksa, muudatusettepanek üheksa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas üheksa võeti vastu? jah nüüd siis üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neliteist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud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 hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud nelikümmend üheksa poolthäält, kuus vastuhäält. liigume edasi, päevakorrapunkt number seitse, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa Liidu üldeelarve, Euroopa Komisjon, taaskord on arvamuse koostajaks härra Preda, aga härra Panseri on hoopis sõna soovinud, palun. ma soovisin Eh, suulise muudatusettepaneku esitada seitsmeteistkümnenda muudatuse äh, ettepaneku kohta, mille autoriks on kolleeg Sole. ma e-, ei tea, kas ma loen selle nüüd ette või ma tahaks, et äh, jääks välja osa äh, muudatusettepanekust seitse ja see oleks minu poole suuline muudatusettepanek. okei okay tegeleme sellega, kui me jõuame muudatusettepaneku number seitseteist juurde, eks ole? nii, kas on veel kommentaare? kui ei, siis alustame hääletamisega. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda number kolm. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. number neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse äh, koos suulise muudatusega number üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss number üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi kuusteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek number seitseteist, härra Panseri, sõna on teil. Eh, volevo cancellare la seconda tahaks eh, selle muudatusettepaneku teise osa välja jätta, väljend-, jättes alles eh, jät-, väljendades muret Iisraeli võimude suhtumise pärast ja jättes välja oodatakse komisjonilt kuni Iisraelini. tegi aru? ma ütlesin selle piisavalt selgelt. Of... see on siis härra Panseri poolne taotlus, kes on selle vastu, mulle äh, on öeldud, et neli kolleegi peab vastu olema, aga nelja ma juba näen ka. see on tagasi lükatud, härra Panseri, teie taotlus ei läinud läbi. nüüd siis äh, number seitseteist praegusel kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus äh, arvamuse projekti üle muudetud kujul hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud viiskümmend poolt, kolm vastuhäält päevakorrapunkt number kaheksa, talituse ühise töödokumendi sooline võrdõigus ja naistele mõjuvõimu suurendamine, naiste ja tütarlaste elu muutmine Euroopa Liidu välisjuhete kaudu aastatel kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend rakendamine. raportöör või vabandust, arvamuse koostaja on ähm, proua Beatrice Becerra Basterega. kas ta on ka kohal? tundub, et ei ole, kas keegi sellele vaatamata soovib sõna saada? Miss Pastoretšeja, would you like? proua Pastoretšeja, eh, kas te soovite sõna? jaa, aitäh. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes selle eh, dokumendi kallal on töös teinud, koostöö on olnud väga meeldiv ja me soovime eh, omalt poolt tugevasti panustada selle ühise eesmärgi pan-, saavutamisse, me tahame muuta naiste ja tütarlaste elusid, aitäh! suur aitäh, kas on veel kolleege, kes sõna soovivad? tundub, et mitte. ja seetõttu me saame liikuda jälle hääletuse juurde. muudatus, ettepanek viisteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi muudatusettepanek nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. number nelikümmend üheksa, hääletamine on alanud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 erapooletud. kontrollime seda, teine osa läheb kontrollimisele. hääletamine on alanud, lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend viis poolt ja kakskümmend kolm vastuhäält. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja oleme jõudnud äh, taas lõpphääletuse juurde, hääletame arvamuse projekti muudetud kujul, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud viiskümmend kolm poolthäält, viis vastuhäält. We come to tuleme nüüd punkti üheksa juurde Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust toetava Euroopa kaitsepoliitika tööstusliku arenguprogrammi loomine. ma olen kuulnud, et selle ümber on käinud arutelusid, nii et kõigepealt annaksin sõna kellele siis? härra Jurekile, palun. Głosowań chcę tylko zapowiedzieć, że do ostatniego raportu będę zgłaszał głos odrębny suur aitäh, enne hääletust ma tahaksin öelda, et äh, viimase küsimuse osas ma esitan eraldi veel ühe küsimuse, aitäh. eelviimase. ei, siiski viimase. ma esitan viimati hääletatud äh, raporti kohta küsimuse, lihtsalt formaalses mõttes okay.. So can we go back now to item number nine? Läheme tagasi punkti üheksa juurde nüüd. härra Pasku on raportöör, arvamuse koostaja siis. kas arvamuse koostaja soovib sõna? ei. kas keegi soovib sõna? härra Castaldo, palun. tänu, esimees, ma sooviksin öelda, et äh, härra Pasku raportis esitati taotlused mitme fraktsiooni poolt hääletus edasi lükata eh, ning eh, sain aru kirjavahetusest, et ka frakt-, et ka raportöör oli sellega nõus. Eh, ning muidugi, kui vaja, saab hääletada, enamusel fraktsioonidel on ka valmis hääletusnimekirjad, aga aga vähemalt võiks edasi tänasele lükata selle vastavalt mitme fraktsiooni eh, taotlusele, parem oleks edasi lükata esimesele veebruarile. suur aitäh! Okay, thank you, Mr. Castaldo. suur tänu, härra Castaldo, kas keegi soovib veel midagi öelda? proua Valero? I just wanted to agree ma tahtsin öelda, et ma olen härra Castaldoga nõus, meil ei ole olnud piisavalt aega selleks, et muudatusettepanekuid läbi vaadata. nii et me peaksime selle edasi lükkama eelistatult esimeseks veebruariks, aga kui see ei sobi, siis täna pärastlõunaks. suur tänu, proua Valero. kolleeg liberaalidest, härra Ados, palun. okei okay ja samuti oleme nõus selle ettepanekuga. meie olime praegu hääletuseks valmis ja ma saan aru, et kolleegid soovivad lükata hääletust edasi paari tunne võrra, tunni võrra, aga meil ei ole ühtegi muudatusettepanekut, mille ümber oleks veel arutelu käinud, nii et me peaksime igal juhul võimalikult kiiresti otsuse tegema, esimene veebruar ei ole meile vastuvõetav, nii et meie sooviksime, et hääletus toimuks täna nii kiiresti kui võimalik. Äh, ja minu arvates meie fraktsioon on küll nõus olnud. härra Pasku, palun. Certainly uh, I agree ma olen nõus sellega, et me oleme teinud väga tõsist tööd selleks, et äh, selles tihedas ajakavas küsida, sest me saame aru, et algatus sõltub sellest. Ähm, ma olen nõus äh, sellega, et äh, kui me lükkame selle pärastlõunasse, siis see ei kahjusta seda ajakava, igaüks saab arvamuse kujundada, nii et sellega ma oleksin nõus, aga ainuke probleem on Äh, on selles, et kas me teeme seda pärastlõuna alguses või lõpus. sellepärast, et mõned kolleegid võib-olla ei ole arvestanud selle olukorraga, neil on oma plaanid, millal nad lahkuvad, nii et, nii et kui sobib, siis äkki kell kolm. kolleegid, mul on ettepanek, tänasel pärastlõunal äh, toimub arutelu Nigeri missiooni teemal, see on neliteist kolmkümmend ja ma teeksin ettepaneku, et hääletus ongi neliteist kolmkümmend, kohe pärast hääletust toimub siis äh, debriefing missiooni teemal, minu arvates see on kõige parem võimalus. kas fraktsioonidele sobib kell neliteist kolmkümmend täna pärastlõunal? sellisel juhul on äh, päevakorrapunkti üheksa hääletus edasi lükatud kella neljateist kolmekümneks täna pärastlõunal. <laughs> So we are through most of our votes for nii et enamik tänaseid hääletusi on lõppenud. kas härra Naart on kohal? oodake, oodake, mitte veel. kolleegid, kas te võiksite lahkuda, kui te ei soovi järgmise päevakorrapunkti arutelus osaleda? Now, item number ten. nüüd päevakorrapunkt number kümme, soovitus nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta. raportöör on Javier Nart. mulle on öeldud, et variraportööride kohtumine on olnud väga edukas ja kompromissettepanekute osas on juba kokkulepe olemas. härra Nart, teil on sõna suur tänu, tegemist on väga oluliste soovitustega. sellepärast, et äh, need soovitused tegelevad äh, terrorismi praeguse rahastamisega nii makrotasandil äh, mis iseloomustas näiteks kaksiktornide rünnakut, aga see liigub ka mikrotasandi juurde, äh, mis iseloomustab siis viimase aja rünnakuid näiteks Nice'is või Barcelonas, kus äh, rahalisi ressursse, mida kasutati, ei olnud palju, samas äh, toimusid suuremahulised pangaülekanded ja seetõttu pankade poolne kontroll on praeguste äh, Äh, džihadismi probleemide kontekstis väga oluline. niisiis oleme püüdnud äh, leida meetodeid, kuidas jälgida äh, just seda nii-öelda makrorahastamist ehk siis laiaulatuslikumat rahastamist, järgides samas jätkuvalt inimõigusi ja elimineerides äh, Äh, nende soovituste ja edastiste eeskirjade kaudu kõik, mis toetab islamofoobiat. seega leidsime, et on hädavajalik luua selline pat-, platvorm, kus äh, Euroopa Liidu erinevate riikide luureteenistused saavad äh, infovahetusega tegeleda, mis oleks turvaline Äh, äh, eelkõige ei ole vaja luua mingisugust uut äh, keskust või organisatsiooni, esiteks sellepärast, et see on täiesti kasutuks, teiseks poleks see operatiivne, luureteenistused tegutsevad vabatahtlikult, toetudes usaldusele ning seega luua mingi uus institutsioon või organisatsioon on täiesti äh, teoreetiline ja ka teostatamatu. meie tegelesime sellega, mis on teostatav. teiseks, millised on mikroülekanded? eelkõige need, mis traditsioonilisi eh, viise eh, kasutatakse edasiandmiseks. Hawala, mis on traditsiooniline raha edasikandmise ehk Patala, mis on traditsiooniline eh, Filipiinidel, ühesõnaga kõik sellised ülekanded, mis toimuvad väljaspool tradi-, eh, kontrollitavaid eh, viise. seega sellepärast, et kuul-, inimene kuulub ühte ri-, mingisugusesse eh, rahvuslikku või muusse gruppi, võib teistmoodi tegutseda. kui ehm, seadused nõuavad raha ülekannete kontrollitavust, tuleb seda nõuet täita. teiseks ka eh, taaskasutatavad või laaditavad eh, kaardid, neid tuleb samuti eh, kaardid, samuti kontrollitavaks muuta ning seesama tuleb öelda ka Euroopa Liidus toimuvate eurode ülekanne ning samuti ka ning eh, usu kui kultuurikeskustes toimuvad annetused, eh, nende kasutus tuleb samuti kontrolli alla võtta, samuti puudutab see krüptorahasid ehk Bitcoine ning eh, eelkõige tuleb teha ettepanek komisjonile, et normid oleksid teostatavad, kontrollitavad oleme saanud kakssada kaheksakümmend üks muudatusettepanekut, need on olnud väga olulised, samuti ka erinevate eh, grupeeringute tegevus. tegemist on äärmiselt tundliku ettepanekuga komisjonile, see peaks saama väga suure häälteenamuse ja kõik fraktsioonid on problemaatikast teadlikud, vajadustest samuti ning me olime äh, äärmiselt äh, pragmaatilised, selle üle on mul hea meel ja tahaksin teid kõiki selle eest tänada. suur tänu, härra Nart. nüüd algab arutelu Rahvapartei nimel härra Alatusson. aitäh, esimees. ma alustaksin sellest, et kiidaksin raportööri härra Narti konstruktiivsete läbirääkimiste eest ja selle eest, et ta on kaasanud oma teksti väga palju meie jaoks olulisi ettepanekuid. ma mainiksin mõningaid meie fraktsiooni prioriteete, millest lähtusime. kompromiss üksteist, sellega tahtsime äh, rõhutada, et liikmesriigid peaksid kaaluma Äh, sissetulekuallikate tõkestamise käsitlemist äh, poliitika võtme eesmärgina. Äh, ma toetan Euroopa terrorismivastase platvormi arendamist, aga samas tuleks ka viidata, et see ei peaks ja ei tohiks tähendada taaskord uue ameti loomist. kompromiss kolmteist käsitleb äh, Äh, rahapesuvastase töökonna rolli ja äh, tuleb öelda, et see töörühm on välja töötanud strateegia äh, terrorismi rahastamise tõkendamiseks. me oleme kompromissis üheksateist rahul Euroopa terrorismivastase võitluse koordinaatori tööga, rõhutades, et tal peaks olema oluline roll sõnastamaks äh, Äh, seda nimekirja, mis äh, viitab siis läbipaistmatult tegutsevatele institutsioonidele ja organisatsioonidele. ÜRO Julgeolekunõukogu on rahvusvahelist kogukonda kutsunud üles äh, tegema enamat selleks, et lõpetada rahaliste vahendite viimine terroristideni, seda viidatakse kompromissis kakskümmend, kompromissettepanekus kakskümmend üks, tekkisid erinevad arvamused äh, selle üle, kas äh, me peaksime tekstis viitama otseselt mošeedele. enamik äh, toetas selle eemaldamist, mina pidin konsulteerima oma fraktsiooniga, sellepärast et EPP toetab selgelt Euroopa Liidu liikmesriikide äh, võimude poolset kontrolli välisrahastuse üle mošeedele ja islamiorganisatsioonidele ja äh, erilist kontrolli juhtudel, kui on põhjust uskuda, et selline rahastamine võib toetada radikaliseerumist või terrorismi ma tahaksin kokkuvõtteks rõhutada, kui oluline on Euroopa Liidu jaoks keskenduda sellele, mis on meie arvates prioriteetne küsimus, kas vaja oleks vähem või rohkem Euroopa Liidu koostööd, vastus on tegelikult mõlemad. tuleb tugevdada koostööd terrorismivastase võitluse vallas, mis äh, teatavasti ei tunne riigipiire, samas kui iga liikmesriik ise on kõige paremas positsioonis selles, et teha äh, konkreetseid otsuseid näiteks sotsiaalpoliitika valdkonnas. Äh, ma toetan tugevalt üle-euroopalist lähenemist väljakutsetele, mis vajavad riikide ülest koostööd, koordineerimist ja otsuste tegemist koordineerimistöö kaudu on Euroopa Liit valmis kohanema äh, selle olukorraga, mille on tekitanud äh, džihadistid, äh, see raport on hästi tasakaalus, hästi sõnastatud ja annab hea paluse kogu sellesse töösse, mida mina väga toetan, aitäh! suur tänu, kolleeg Hadaktusson nüüd Clemodi sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu ja tahaksin tänada samuti raportööri selle konstruktiivse töö eest teksti kallal. välja on pakutud ja kokku on lepitud heades kompromissides, sealhulgas muudatusettepanekud, mis puudutavad rahapesuvastast töökonda ja nagu teised kolleegid on maininud, siis ka see mõte, et tuleks luua uus platvorm, samus jätta see olemasolevasse institutsionaalsesse raamistikku, ehk siis me peaksime mm, kasutama olemasolevaid struktuure, aga arvestama selle meie probleemiga, millega me tegeleme. mul on ka hea meel, et raportöör on olnud valmis lähenema teemale tõhusalt ja see üksikasjalikkus, põhjalikkus äh,, valmisolek teha koostööd äh, variraportööridega äh, üksikasjades on olnud olemas äh,, samas on olnud on õnnestunud vältida islamofoobiat ja välja öelda, et eesmärgiks on tulemused eh, ja probleemi lahendamine lähteallika eh, juures, eh, ilma et me sealjuures kasutaks selliseid viha õhutavaid väljendeid. nii et nende arutelude põhjal ja selle väga hea tehtud koostöö põhjal ma äh, Äh, usun, et lõppversioon on konstruktiivne ja samas teeb realistlikke ettepanekuid selle kohta, kuidas jagada luureteavet ja tõkestada terrorismi rahastamist, aitäh! aitäh! nüüd ECR-i nimel äh,, ei, Alde ei soovi sõna, siis härra Sakurava, kuue palun suur aitäh, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada kogu südamest härra Naarti, ta on tõesti äh, väga tõsist tööd teinud selleks, et meile kõikehõlmavat äh, pilti sellest raportist anda, see raport on tasakaalus, tegemist on teemaga, millele tuleb läheneda erinevate dimensioonide kaudu, see on ilmselge Äh, ja ähm, me ei saa lihtsalt nagu terroristide peletamisele ainult keskenduda, me peame vaatama, milliseid vahendeid äh, terroristid kasutavad oma finantseeringuteks ja äh, me ei tohi pealiskaudsed olla. peamised rünnakud, mis siin on aset leidnud, on läbi viidud väga väheste vahenditega ja terroristid suudavad väga tõhusaid meetodeid oma eesmärkide ellu elluviimiseks kasutada. Äh, ja nad suudavad ka rahvusvahelistest süsteemidest kõrvale hoida äh, ÜRO resolutsioon on olnud meil juba hea mitu aastat, aga terroriste tuleb järjest juurde, rünnakuid ka. Euroopa Liit peab äh, kahel tasandil kontsentreerima oma tegevused. kõigepealt tuleb vaadata, millised riigid ja režiimid on need, millega mm, me koostööd teeme, on juba otseselt või kaudselt teinud koostööd rahastamaks terroristlikke organisatsioone Äh, selle kohta on juba näited äh, ja äh, me peame asja tõsiselt võtma, me peame püüdma võidelda terrorismiga, aga samal ajal me ei tohi teha koostööd nende samade riikidega, kes edendavad terrorismi ja teisel tasandil või, või teine tasand on selline, ja härra Naart seda ka selgitas, seda juba on ka väga tähtis, tuleb alati ka inimõigusi silmas pidada, isikuandmete kaitse, eraelu kaitse on väga tähtsad valdkonnad. kui Euroopa Liit tõesti äh, terrorismi rahastamisele tõsiseltvõetavalt reageerida tahab, tuleb võtta vastu algatusi ebaseaduslike ähm, struktuuride lammutamise valdkonnas piirkondades, kus terroriorganisatsioonide struktuurid äh, laienevad ja asuvad. me peame ka korruptsiooni vastu võitlema, ka see on väga väga olulise tähtsusega äh, teema. Ehm, ja oluline on esmajoones siis see, et ka äh, maksuparadiisid täielikult keelustatakse, sellepärast et seal äh, edendatakse veelgi maksudest kõrvalehoidumist ja maksupettusi. aitäh! Thank you. Mis aitäh, proua Sakurava. kas on veel sõnasoovijaid? jah, härra Korvi Mikke, palun. Thank you very much. Uh, first of all, I would like suur tänu. kõigepealt ma tahaksin teha ühe väikese märkuse. Uh, terrorismi ulatus ei ole ju väga suur, kui kümnendatel, kui meil oli punased äh, brigaadid, äh, must september, oli terrorismi ulatus palju suurem kui tänapäeval. ja teine märkus, ma ei saa härra Nartist aru, sellepärast et äh, ta ütles, et kaksiktornide rünnak oli Äh, mikrofinantseerimine ja Nitsa rünnak oli makrofinantseerimine, see on ju vastupidi. Äh, äh, kaksiktornide rünnak oli ju väga läbimõeldud ja kulukas, samas kui Nitsa rünnak oli üks inimene, kes üksinda tegutses see läks talle maksma ainult poole paagi bensiini hinna. nii et ma ei saanud sellest aru, ma loodan, et see oli lihtsalt probleem tõlkega. No like to... härra Nart, kas te soovite kommenteerida? lühidalt, mina ütlesin seda, et äh, kaksiktornide fina-, äh, rünnaku finantseerimine oli makrofinantseering, äh, aga Pariisi, Nizza ja teised rünnakud oli mikro äh, finantseerimine ja võib-olla siis toimus tõlge, ehk siis no muidugi tõlge ütleb selle peale Korvin, härra Korvin Meike ning mis puudutab äh, terrorirünnakuid, mul on hea meel, et Poolas ei ole pidanud üle elama seda, mida Hispaanias pidime üle elada, kus hukkuneid oli sadu ning ma olen äärmiselt rahul sellega äh,, väga õnnelik selle üle, et äh, sellise tundliku teema juures äh,, mille äh, kohta ma ise mõtlesin, et no on alles äh, keeruline teema äh, on tehtud sellist koostööd, et me suutsime kokku panna äh, Eh, globaalsed kompromissmuudatusettepanekud ECR-i, eh, kuue eh, sotsialistide ja Rahvaparteiga, suur aitäh neile kõigile, kõik nad on olnud väga konstruktiivsed ning näitasid nad üles väga suurt mõistmist selle probleemi vast-, üle, mis mis meil tek-, meie ees seisab, aitäh! aitäh, härra Nart! saame siis minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on päevakorrapunkt number üksteist, soovitused nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani laiaulatusliku lepingu läbirääkimisteks proua Nikolai äh, raportöör on raportöör Äh, ja raporti eesmärgiks on anda soovitusi siis nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele nimetatud lepingu sõlmimiseks. meie komisjoni tavaks on anda läbirääkijatele teada, millised on meie ootused lepingu lõppversioonile, selleks et meie nõusoleku menetlus parlamendis saaks toimida äh, sujuvalt ma kasutaksin võimalust meenutada nõukogule, et meieni ei ole jõudnud veel hulk dokumente, mis on seotud nende läbirääkimistega, meil on seaduslik õigus neid dokumente näha ja ma loodan, et see väga kiiresti lahendatakse ära, see probleem. kas keegi nõukogu poolelt on siin? võib-olla nad vaatavad meid Äh, ülekande kaudu me oleme nõukogule juba mitu korda meenutanud nende dokumentide vajadust ja me jätkame selle meenutamist. nii et ma teen nüüd ettepaneku, et me annaksime sõna proua Nikolaile, palun. suur tänu, esimees. ma saatsin teile ja sekretäriaadile ametliku meili, millega ma palusin esimese arutelu edasi lükata. mul on äh, põhjus, miks seda teha, sellepärast et ma olen täiesti äh, see aru, selgel seisukohal, et nõukogul on vaja selgeid soovitusi, tegemist on väga tundliku piirkonnaga. kahjuks on meil läbirääkimised alanud, aga need ei ole piisavalt läbipaistvad, ehk siis mina ei saa näha, mis toimub, on toimunud neli vooru äh, Äh, poliitilises äh, osas, kuus sektorite põhises osas ja kaks kaubandusosas äh, ja me teame, et kõikides nendes valdkondades on Aserbaidžaaniga seotud problemaatilisi küsimusi, mis on seotud omakorda inimõigustega. meie esindus on äh, Äh, külastanud Bakuud, neil on olnud võimalik äh, kohtuda ametnikega, äh, näha, mis toimub ja ma ootan ka selle teemalist dokumenti nõukogult. me saame loomulikult anda mingisuguseid üldiseid soovitusi, aga ma tahaksin, et meie soovitused ei oleks lihtsalt formaalsed just nimelt seekord. meil ei ole ka järgitud tegelikult läbirääkimiste ajakava, ma saan aru, et sellega on probleeme, nii et seetõttu ma paluksin äh, esimehel muuta selle raporti vastuvõtmise ajakava natukene. aitäh, proua Nikolai. Te olete teinud ettepaneku muuta raporti äh, menetlemise ajakava, mida arvavad fraktsioonide esindajad sellest? Mr Mamikins. härra Mamikins. ma räägin läti keeles. suur aitäh ähm,. raportööri seisukohad on väga huvitavad oleme näinud kõik, kuidas läks Äh, visiit äh, Bakuus, äh, näeme, et Aserbaidžaanis on tehtud edusamme ning sel aastal, kui Aserbaidžaan oma sajandat sünnipäeva tähistab, siis on see poliitiliselt väga oluline seda progressi edasi jälgida seega ma tõesti äh, tööd toetan äh, proua Nikolai lähenemist, aitäh, härra Mamikins ja kolleeg Stedina, palun. suur aitäh, et mulle sõna andsite. lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin öelda seda, et äh, olen teadlik sellest, et Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahelised suhted võivad olla mõlemale osapoolele kasulikult. arvan, et äh, ei ole õige hetk selliseid, äh, selliseid äh, probleem, selliste probleemide lahendamist edasi lükata. Euroopa Liit peaks kaitsma omaenda väärtuseid ning näiteks kodanikuühiskonna ajakirjanike esindajate olukord halveneb ning näiteks äh, äh, siin tuleb mainida härra Mohtarle, Afgan Mohtarli olukorda, kes on esimene ajakirjanik, kes äh, rööviti, ta rööviti Gruusias ning mõisteti Aserbaidžaanis kuueks aastaks vangi. olen selle pärast väga mures ning sooviksin, et tema äh, nimi leiaks samuti oma kajastamist meie raportis. nüüd jõuame Anna Futiga juurde. aitäh, esimees. ma sooviksin raportööri taotlust toetada kahel põhjusel. kõigepealt sellepärast, et äh, enamasti me näitame raportööri suhtes siiski üles viisakust ning äh, Mm, toetume nende arvamusele. loomulikult eh, eh, välisasjade inimõiguste komisjonis meil on omaenda seisukohad, aga teatud eh, valdkondades on, peame ennast näitama usaldust. ja proua Nikolai on väga kogenud saadik, tean tema tegevust juba varemastki ajast ning äh, Aserbaidžaan on olu-, see on olukord üsnagi keeruline, väga tundlik. ning Aserbaidžaani valitsus on astunud samme, et selle riigi sajandat sünnipäeva tähistada ning astuda samme parandamaks äh, inimõiguste olukorda ja seega arvan, et oleks mõistlik pisut oodata ja näha, vaadata, millised tulemused on ja on ka ajalooliseid põhjuseid, äh, ka meie äh, tähistame iseseisvuse taastamise sajandat aastapäeva ning äh, sellel teel oli meie jaoks äh, Aserbaidžaan väga oluline, seega leiame, et Aserbaidžaani rahvas vajab toetust. suur tänu, proua Fotiga. järgmisena saab äh, kolm ALDE fraktsiooni saadikut sõna, kes soovib alustada äh, ma sooviksin toetada eh, härra Nikolai ettepanekut, proua Nikolai ettepanekut, arvan, et eh, anname eh, presidendile võimaluse, et ta meile esitaks oma ettepanekud ja arvamused ning seega toetab Nikolai ettepanekut raporti esitamine edasi lükata järgmisena saab sõna äh, proua Kriigule. aitäh, ma räägin läti keeles, kasutan juhust ja räägin oma emakeelt ma täiel määral toetan proua Fatigat ning äh, toetan äh, ka raportööri, see raport ei ole selles faasis, kus oleks vaja nüüd kiirustama hakata, ei ole mõtet äh, seda, mm, ei ole mõtet äh, kiiresti tegutseda, arvan, et edasilükkamine on õigustatud, siin on võimalik mitmesuguseid küsimusi veel lisada raportisse, näiteks ei näe me viiteid Euroopa Parlamendi tööle, Eh, näiteks aasta tagasi võeti vastu samuti dokumente, tegeleme teiste institutsiooni poolt vastu võetud dokumentidega ja enda panuse unustame ära. ma sooviksin Ahvati komisjoni üles kutsuda, eh, et eh, me suhtuks võrdselt kõikidesse riikidesse selles piirkonnas, näiteks Gruusiasse ning leian, et äh, Äh, leian, et Aserbaidžaani koheldakse teistmoodi kui Armeeniat ning äh, arvan, et äh, ja arvan, et väga paljudes olukordades oleks suhtumine täiesti teistsugune, seega soovitan edasi lükata. arvan, et vähemalt seni, kuni meie delegatsioon Bakust tagasi tuleb, aitäh. järgmisena saab sõna Ivo Vaigl aitäh, esimees. ma arvan, et ei ole vaja rohkem argumente esitada. et raportööri ettepanekut toetada, aga arvan, et on oluline, et võtame arvesse selle, et kokkuleppe sõlmimiseni see sillutati mitmete probleemidega ja ning äh, need kerkisid esile viimase paari aastaga, seega oleks oluline, et selliseid äh, lepinguid sõlmitaks hoolikalt ning võetakse arvesse kõiki probleeme, mis äh, kõne alla võivad tulla. me külastasime ohvetiga Jerevani ja Bakuud ning arvan, et Mägi-Karabahhia küsimust ei ole piisavalt esile tõstetud ning see on üks võtmeküsimusi selles piirkonnas ning äh, Aserbaidžaani ja Armeenia vahel on pidevalt jätkuv poleemika selle kohta, kuidas äh, seda probleemi oleks võimalik lahendada, kas ja kuidas peaksime olema toetavad, samas aga alg-, äh, algatusvõimelisemad. praegu on meil aega äh, ja võimalust, meil on ka võimalus eh, survestada Aseri valitsust eh, inimõiguste kaitsjate olukorra osas, eh, meediavabaduse olukorra osas, aga astume sammhaaval edasi ning keskendugem sellele, et meil toimuks tõesti produktiivne dialoog selle riigiga, aitäh. nüüd annan ma sõna neljandale altekõneleja. ma arvan, et teie arvamus tõesti saab selgeks, härra Silitsis, palun. suur aitäh, esimees. me ei ole suur, aga me oleme väga oluline fraktsioon Euroopa Liidus ning me et kasutame juhust, et oma arvamust äh, kuuldavale tuua. on mitmesuguseid põhjusi sõnavõtuks. Te ütlesite, et eh, nõukogu ja meie komisjoni vahel ei ole piisavalt head ähm, kommunikatsiooni ning seega oleks hea hetk nõukogule tema kohustusi meelde tuletada eh, meile dokumentide saatmise osas, eriti selles osas, mis puudutab läbirääkimisi, meid on vaja adekvaatselt eh, teavitada, et me saaks otsustada enne seda, kui me hakkame hääletama. teiseks on Aserbaidžaan üks idapartnerlusriike, mis äh, peab läbirääkimisi äh, keskpika äh, perspektiivi osas, mõned sammud on edukad, teised mitte. ma pettumusega tutvusin kaheteistkümnenda jaanuari raportiga mis tegeles äh, Afga-, äh, Afgaani Muhtadi ajakirjaniku küsimusega, kes rööviti Gruusiast ja mõtestati kuueks aastaks Aserbaidžaanis vangi. selliseid uudiseid me küll ei oleks tahtnud Bakust saada. õnnetuseks aga saime. kallid kolleegid, sooviksime äh, õnnitleda Aserbaidžaani sajanda sünnipäeva puhul, kuid samas aga saabub see juubel neile saja ajakirjanikuga, kes on vangistuses, see on kõige halvim ehm, kokkusattumus Aserbaidžaani ajaloos, seega leian, et väga palju peaks eh, lisatama sellesse teksti, loodan, et meie arvamused on tasakaalukad ning toetavad eh, suhete arengut, kuid äh, peame olema põhimõttelised, mitte suu kinni pigistama eh, selliste arengute juures, mis meile Aserbaidžaanis muret teevad, seega eh, langetagem positiivne nutikas otsus, et eh, võtaks teksti kokku kõik need sammud, mis meie meelest olulised on ning ühtlasi võtaks arvesse ka seda, mida ütleb nõukogu. üks kõneleja Äh, härra Lopes. Äh, härra Meserich, kõigepealt härra Meserich, kõigepealt härra Lopes ja siis härra Meserich. suur aitäh, aitäh, esimees. ma sooviksin rääkida äh, sotsialistide seisukohast, mina olen variraportöör, kõigepealt sooviksin öelda, meie fraktsioon ei toeta selle raporti edasilükkamist. me ei usu, et äh, see oleks äh, vajalik ja mõistlik, leiame ka et öö, äh, otsustama peaks äh, kol-, komisjoni juhatus, mitte öö, ähm, kogu komisjon, tahaksin selgitada ka, millised põhjused meil selleks on. kõigepealt menetlus. me tuleme siia, keegi ei ole meid ette teadlikult teavitanud eh, sellest, et raportöör soovib eh, raportit edasi lükata ning samuti pole meile põhjendusi selleks kohta saadetud, eh, miks sellist raportit edasi lükata. teiseks on ka tegemist põhimõttelise küsimusega, kui me selle raporti edasi lükkame, siis äh, me lõppkokkuvõttes saame ainult heakskiidu anda, meil ei ole eelnevat võimalust, äh, et meil parlamendina oleks võimalik mõjutada äh, lepingut, mille peame hiljem vastu võtma või toetama. seega me piirame ennast ja võtame enda käest ära võimaluse selleks, et mõjutada Euroopa Liidu välistegevust, see on lihtsalt, see on lihtsalt arusaamatu. ja kolmandaks mitte ainult sellepärast, et see piisab, piirab meie tegutsemisvõimet, meie mõjutusvõimet ja hiljem me peame lihtsalt äh, nõusolekut väljendama selle kokkuleppe osas, me ei näe ka seda, millised sündmused või uued sündmused võivad äh, meie komisjoni ja parlamenti panema, on meelt muutma me suuda, soovime sellisel juhul, kui näiteks menetlus muutub eh, sellisel eh, juhul peaks olema toimunud mingisugused sündmused, mis eh, sunniks meid arvamust muutma, aga mis on siis toimunud, millised sügavuti minevad muudatused võiksid põhjendada seda, et, et raporti edasi lükkame? meie neid ei leia Aserbaidžaaniga on suhted olnud keerulised juba viimased paar aastat, teame ka, et tegemist on olulise, strateegiliselt olulise riigiga Euroopa Liidu jaoks, teame ka, millised regionaalsed konfliktid on seal toimunud, teame, millised no, on äh, inimõiguste olukord, aga see kõik ei ole ju muutunud. viimaste kuudega pole midagi muutunud. meil ei ole midagi, mille põhjal öelda, et see nüüd on küll õige põhjus äh, edasilükkamiseks sest raporti edasilükkamine tähendab seda, et raportit ei tule, et me lihtsalt avaldame heakskiitu kokkuleppele. mina küll ei leia, et me peaksime lihtsalt niisama oma pädevusi kärpima. aitäh. järgmisena saab sõna härra Lopes, ei, vabandust, härra Lopes lõpetas. nüüd saab sõna härra Meserich ja siis saab sõna härra Nart aitäh, esimees. mina kui variraportöör, ma tahaksin kõigepealt äh, raportööri teksti eest, mis meile tundub väga tugev, väga hea kasutuskõlblik äh, tekst. see on väga hea raport samuti. mis puudutab äh, menetluslikku aspekte, siis äh, see ei ole küsimus ainult parlamendi menetluses, vaid see ka rahvusvahelist suhteid, seega Äh, seega ma näen mm, põhjendust hääletuse edasilükkamiseks äh, äh, pärast kuni selleni, et delegatsioon lõpetab läbirääkimised Bakuus, kuid leiame, et arutelu sel teemal tugevdaks delegatsiooni tegevust Bakuus nüüd, kui täiesti ausalt rääkida, siis kui me ei saa ametlikult selgeks teha, eh, mis eh, põhjused teil võiks toimuda, eh, võiks toimuda edasilükkamine. meie neid põhjusi ei näe, seega arvan, et meil oleks vaja põhjalikku arutelu sel teemal, sest see aitaks meil edasi liikuda. loomulikult me tegemist on selle piirkonna Euraasia, selle piirkonna ja ka Euraasia pikaajalise konfliktiga me peaks vähemalt ütlema seda, mis meie meelest võiks aidata olukorda parandada ning äh, siin on väga palju võimalusi selleks, mida välja pakkuda. aitäh, härra Nart Aserbaidžaanis on tegemist eh, nii sisemise kui välimise probleemi, välise probleemiga. Eh, puudus on eh, igasugustest vabadustest ja, ja mm, õiguste puudumisest ja meil on samasugune probleem Aserbaidžaanis kui Liibüaski ja meil on probleem ka Palestiinas sarnane probleem. me teame, et äh, et äh, rahuplaani elluviimine seoses äh, Netanyahu ja Ameerika Ühendriikide tegevusega on muutunud täiesti võimaliku, võimatuks ning nüüd me siis hakkame rääkima sellest, mis on tehtud Madriidi ja Minski kokkuleppiga kuigi äh, Aserbaidžaan ja Gruusia ähm, äh, äh, äh, äh, iseseisvus, siis ja siis siis nii Osseetia kui Mägi-Karabahh keeldusid ühinemast vastavalt siis Aserbaidžaani ja Gruusiaga. kõige olulisem oleks äh, kaks, kahte eri, täiesti erinevat asja äh, kokku panna on võimatu. kas äh, me üritame probleeme lahendada selleks, et kolm uut probleemi tekitada, sest sest Mägi-Karabahhia probleemi lahendus ei ole seesama, mis Osseetial, sest Armeenia kogukonna surve on meid mõistma pannud, kui võimatu on Venemaast poolt nõutud lahendus ning ärgem unustagem, et Armeenias asub venelaste kõige olulisem sõjaline baas Kaukaasias. kui me ei suuda aru saada sellest, mis seal piirkonnas toimub, kui me ei mõista, mis on toimunud Osseetias ja Krimmis, siis ei ole mingit lootustki, et me suudame ühtegi sammu õiges suunas edasi astuda. jah, mulle tundub, et me oleme mõlema poole argumendid ära kuulanud nüüd ja ilmselgelt ähm, arvamused äh, fraktsiooniti erinevad selles osas, kuidas sellele ajakavale nüüd läheneda. ma usun, et me kõik oleme nõus sellega, et et äh, täna me seda äh, raportit äh, läbi vaatama ei hakka, see on ilmselge. liberaalid ja raportöör on teinud ettepaneku see edasi lükata ja härra Mamikins oli ka selle poolt aga härra Lopes jällegi oma fraktsiooni nimel, EPP nimel oli edasilükkamise vastu, härra Stettina on ka vastu ja rohelised äh, härra Meserinsi suu läbi olid ka selle vastu, ECR proua Fatiga pooldas jällegi seda ettepanekut. minu ettepanek on järgmine. me peaksime äh, seda laiendatud juhatuses arutama fraktsioonide esindajatega, sest ma arvan, et me peame võtma arvesse erinevaid argumente, mille mõlemad pooled välja käisid, eriti seda, et me peaksime püüdma ähm, kohelda raporteid ja raportööre võrdselt. aga ma arvan, et ei oleks hea, kui ähm, Äh, meie üldise lahenduseni ja nii, et järgmises laiendatud äh, juhatuse koosolekul olete sellega nõus, püüame siis lahenduse leida, millal see äh, laiendatud juhatus järgmist korda kokku saab? kahekümne viiendal veebruaril on üks selline koosolek ette nähtud, me võime ka kirjaliku menetluse paika panda. ma pean natuke seda äh, arutama veel ja mõtlema selle üle, liberaalidest kolleegid käisid välja väga häid argumente, aga ma mõistan, et äh, sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei on edasilükkamise vastu, aga no igal juhul me analüüsime seda ja küll me lahendame selle olukorra. proua Nikolai, palun. aitäh härra esimees selle seisukoha eest. Äh, ma tahaksin veelgi täpsem olla. Äh, ma ei palu selle raporti edasilükkamist, ma tegelikult palun vaid ajakava muutmist see raport äh, mm, puudutab äh, soovitusi nõukogule, aga me peame siiski olema konkreetsemad ja tõsiseltvõetamad, kuid äh, ma ei taha olla formaalsem, sellepärast et see olukord on seal väga tundlik. minu jaoks on usaldusväärsusega tegemist, mida me tahame, kas me tahame Aserbaidžaani kritiseerida, me teeme seda, me võime seda teha ja me teeme seda kindlasti ka tulevikus, kuid on endiselt inimesi, kes on seal vangis jah, mina tahaksin äh, Aserbaidžaani poolelt näha ka selget positsioonivõttu inimõiguste küsimuses, sellepärast et vastasel korral me võime teha nii head tööd, kui me tahame olukorra kirjeldamiseks äh, seal riigis, kuid midagi rohkemat ei juhtu. ja äh, Mm, see äh, seab küsimuse alla meie positsiooni ja usaldusväärsuse. Äh, kui me tahame partnerluslepet, äh, siis me peame olema ka partnerid ja selle põhjusel ma palusingi seda, mida ma palusin, siin taga ei ole muid põhjuseid. ma arvan, et meie Euroopa Parlamendina, meie poliitikutena peame olema konkreetsemad. teine teema on selline, mida minu kolleeg juba mainis me peame nõukoguga eh, pidevat koostööd tegema, kuid kahjuks praegusel hetkel selle eh, faili osas meil eh, seda saavutatud ei ole. ja ma loodan, et meie dokumenti toetatakse ka, kui Äh, ma kardan, et vastasel korral võib tekkida olukord, kus keskendutakse ainult majanduslikele poolele, äh, majandusküsimustele. ma tõesti loodan, et meie raport saab olema hea. Äh, raport saab olema siis selline, mille tõesti ka ellu on võimalik rakendada. me ei räägi siin leppest kui sellisest, vaid ainult soovitustest nõukogule. aitäh! suur aitäh, proua Nikolai! väga äh, huvitav oli nüüd kuulda seda, et te tegelikult ei tahagi asju edasi lükata, vaid lihtsalt muudatusi ajakavas sisse viia. aga samas minu jaoks on need asjad äh, noh, sarnased. aga nüüd annaksin pealäbirääkijale sõna, kes on härra Luke Devini. kas ta viibib hetkel saalis? Äh, seal te oletegi, kas teie tahaksite midagi öelda, milline on teiepoolne ettepanek? kas me peaksime ajakava muutma või mitte, palun aitäh! tere hommikust, austatud parlamendisaadikud, tegelikult on ähm, minul raske teie ees seda otsust vastu võtta, meie oleme valmis rääkima teile läbirääkimiste seisust, nagu me varasemalt oleme teinud ja me võime seda teha kas täna või ka tulevikus, kui teil selleks soovi on. aga ajakava, äh, mille järgi teie komisjon äh, tööd peaks tegema, seda ma kommenteerida kahjuks ei saa. no sellest on küll väga kahju, aga tasus proovida ikkagi, ütleb härra esimees. Äh, kõik seisukohad on siin nüüd kõlanud ja me arutame seda laiendatud juhatuses. suur aitäh, proua Nikolai ja suur aitäh ka kõikidele teistele sõnavõttude eest. ja nüüd Äh, oleme me oma tööga jõudnud äh, edasi liikuda nii kiiresti, et me oleme pool tundi ajakavast ees lausa. kas välisteenistusest on keegi juba kohal, et äh, meil oleks võimalik arutada Rohingjade olukorda? um, the external actions välisteenistus jõuab siia kümne minutiga äh, ja me teeme siis äh, kümneminutilise pausi. Right, dear colleagues, we can continue. nii, kallid kolleegid, jätkame nüüd oma koosolekuga, kell on juba kolmveerand üksteist saanud. päevakorrapunkt number kaksteist. nüüd toimub meil arvamuste vahetus Euroopa äh, välisteenistusega äh, teemal äh, Rohingade olukord Myanmaris. Ahveti komisjon saadab kolm oma liiget äh, liitumaks ähm, äh, inimõiguste alakomisjoni delegatsiooniga Bangladeshi ja Myanmari kaheteistkümnendast kuueteistkümnenda veebruarini. Äh, kohapeal inimesed räägivad, et rohingade olukord on meeleheitlik, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta augustis äh, algasid äh, rünnakud rohingade vastu, rünnati ka äh, teisi humanitaarabiorganisatsioonide olukord on väga keeruliseks muutunud, inimesi on sealt evakueeritud, UNCHCR-i sõnul on üle kuuesaja tuhande rohinga pagenud Bangladeshi, Myanmari ja lisaks sellele Myanmar Äh, ei luba äh, ähm, põhjaossaga abi äh, edastada, tegemist on tõesti kohutava humanitaarkriisiga ja me peaksime kasutama kõiki vahendeid, mis meil on, diplomaatilisi, eriti just selleks, et avaldada survet Myanmari ameti, ametivõimudele. meil on täna järgmised inimesed kohal, härra David Daly, Kagu-Aasia osakonna juht ja proua Isabel Ätra, kes vastutab Lõuna-Aasia piirkondlike küsimuste eest. Nemad esi-, esindavad siis Euroopa välisteenistust ja äh, nad räägivad meile sellest, mida Euroopa Liit on äh, teinud selleks, et poli-, positiivse lahenduseni jõuda ja ka sellest, äh, milliseid poliitilisi ja diplomaatilisi kanaleid oleks võimalik kasutada selleks, et survestada Myanmari muutma oma positsiooni. annan kõigepealt Mm, sõna minu kõrval istuvale külalisele ähm, ja palun pidage nüüd meeles ka seda, et kell pool kaksteist tulevad meil Iraani külalised ja selleks ajaks me peame äh, kaheteistkümnenda päevakorrapunktiga ühele poole saama, palun. suur aitäh! mul on äh, tõesti väga hea meel täna siin äh, parlamendikomisjoni ees taas olla kõigepealt sissejuhatuseks mõned üldised äh, punktid. nagu te teate, siis Euroopa Liit äh, on poliitiliselt täielikult mobiliseerunud äh, pakkudes laiaulatuslikku humanitaarabi selleks, et tegeleda rohingade pagulaskriisiga. meie lähenemine on selline, et me pakume poliitilist ja rahalist tuge Bangladeshile ja ka Myanmarile meie poliitiline tugi on selline, mida on võimalik näha isikliku äh, tegevuse kaudu, mida teeb kõrge esindaja, kes on käinud kohal pagulaslaagrites, kes on kohtunud ka Bangladeshi peaministrita, peaministriga novembris, kohtus ta äh, proua Sun Sushiga ja Mm, lisaks sellele asemi välisministrite kohtumisel novembris äh, arutati ka seda teemat. me tervitame asjaolu, et äh, parlamendi delegatsioon läheb peagi nii Myanmari kui Bangladeshi. ja külastab ka pagulaslaagreid Koksas basaaris. me leiame, et väga oluline on jätkata koostööd selleks, et tagada väärikas vabatahtlik tagasipöördumine, mis põhineks ähm, kahepoolsel leppel Bangladeshi ja Myanmari vahel. oluline on tegeleda ka selle kriisi põhjustega ning ähm, tagada ähm, selleteemalise raporti täielik ellurakendamine. ma tahaksin rääkida mõne sõnaga tagasipöördumise leppest. Myanmar ja Bangladesh on alla kirjutanud leppele aitamaks võimalus tagasi pöörduda inimestel, kes on oma kodupiirkondadest lahkunud ja see on oluliseks sammuks, esimeseks sammuks, see on oluliseks esimeseks sammuks selles protsessis, aga seda tuleb väga hoolega seirata nii Euroopa Liidu poolt kui rahvusvahelise kogukonna poolt üldiselt selleks, et tagada, et kogu see protsess vastaks täielikult rahvusvahelisele õigusele. ÜRO roll meie arvates ja eriti just ÜRO kõrge pagulasvoliniku ameti roll on siin võtmetähtsusega meie arvates. ja selles kontekstis äh, hiljutine nii-öelda füüsiline kokkulepe, mis äh, kahe äh, riigi vahel tehti, Äh, on ka midagi, mida tuleb kontrollida. meile valmistab muret näiteks see, et pagulase ülemvolinikku ei ole ametlikku kaasatud sellesse rakendamisse ja meil on ka kõhklusi, äh, kas äh, rahvusvahelised standardid on tagatud ja kas väärikas ja vabatahtlik tagasipöördumine saab olla tagatud. me kutsume mõlemat riiki üles kaasama täielikult ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametit sellesse protsessi. Myanmari poole pealt äh, Euroopa Liit äh, jätkab äh, kalibreeritud poliitikastruktuuriga, avaldamaks survet koostöös ka ÜRO-ga, Julgeolekunõukoguga, Peaassambleega ja Inimõiguste Nõukoguga ja jätkab konstruktiivset koostööd Myanmariga mis puudutab ÜRO ähm, suunda, siis äh, Inimõiguste Nõukogu äh, missioon äh, Myanmari, millele anti varasemalt mandaat, oli selline, mille mandaati me tahtsime pikendada ja see lepiti sügisel ka kokku lisaks sellele oli resolutsioon, mis võeti vastu ning lisaks äh, oli ka veel Inimõiguste äh, Nõukogus äh, detsembris resolutsioon, mis võeti vastu ja mida ka Euroopa Liit toetas. mis puudutab aruandluskohustust ja inimõiguste küsimust, me võtsime arvesse vabaühenduste, ÜRO organite ja äh, Äh, inimõiguste nõukogu äh, missiooni väiteid selle kohta, et inimõigusi äh, rikutakse raskelt ja süstemaatiliselt ja selle valguses Euroopa Liit kahetseb seda, et Myanmar ei viinud läbi tõsiseid uurimisi sellega seoses või vähemalt seda ei ole siiani tehtud ja teiseks ei tee veel koostööd inimõigus Äh, alase missiooniga ning kolmandaks on hiljuti lõpetanud koostöö ÜRO eriraportööriga proua Leega. me tervitame äh, valitsuse äh, üldist suunitlust rakendada soovitusi, mis puudutab Rakeni nõukogu raportit, nii-öelda Annani raportit ja äh, me tervitame hiljutisi äh, teadaandeid, mis on tehtud seoses äh, sellega, et Kesk-Rakanis eh, teatud rohingjade eh, laagrid eh, saadetakse laiali, kuid ma arvan, et tuleks panna paika konkreetne tegevuskava vastavalt Anani raportile, mis paneks paika geograafilised ja muud prioriteedid. see aitaks saavutada edusamme ja mobiliseerida rahvusvahelist Euroopa Liidu toetust sellele protsessile. rohingjade elutingimuste parandamine Rakani piirkonnas aitaks kaasa ka õigele kliimale, mis see tagaks ähm, vabatahtliku tagasipöördumise nende inimeste jaoks, kes on pagenud Bangladeshi. mis puudutab abi, siis Genfi konverentsil oktoobris Euroopa Liit lubas äh, panustada kõige rohkem doon-, äh, doonorite hulgas kolmkümmend miljonit eurot uut raha ja pea sada seitsekümmend miljonit dollarit äh, on Äh, antud ja see tähendab äh, seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on lubanud pea poole sellest summast. lisa kolmkümmend miljonit on ette nähtud tagamaks humanitaarabi rohingadele Bangladeshis ja see on mõeldud ka toetamaks vastuvõtvaid kogukondi ning umbes kümme miljonit eurot sellest on juba eelnevalt suunatud sinna ning näiteks ka pagulaste registreerimise programm võeti selle kuu alguses vastu kogu Euroopa Liidu poolne rahastus Rohingja kriisiga tegelemiseks on seitsekümmend kaheksa miljonit eurot. mis puudutab kakskümmend miljonit eurot äh, arengufondist, siis viisteist miljonit sellest äh, tuleb äh, keskpika ja pika perspektiiviga arengu eesmärkide poole püüdlemisest ning kaks Bazaari Sadagas on äh, aset leidnud ka äh, kohtumisi selleks, et võimalikud projektid kindlaks määrata. mis puudutab Myanmari poolt, siis äh, meie tegevuskava on ambitsioonikas ja komisjon tuleb varsti välja põhjaliku programmiga toetamaks üleriigilist haridussektori reformi, mis hõlmab üle kahesaja kahekümne miljoni euro. see programm on seotud sellega, et peetakse kinni Annani raporti võtmetähtsusega soovitustest. lugupeetud härra esimees, sellega ma ma lõpetangi sissejuhatava sõnavõtu ja vastan hea meelega mis tahes küsimustele, mis saadikutel võivad tekkida. ja võib-olla nüüd annaksin sõna oma kolleegile, et ta saaks rääkida täpsemalt Bangladeshist, aitäh! suur aitäh! tegelikult mina omalt poolt väga palju lisada midagi ei saagi Ehm, võib-olla ehm, vajaduse hindamise missioonist räägin, see on endiselt veel pooleli ja eks me vaatame, kuidas on võimalik kõige paremini raha ära kasutada selleks, et toetada Bangladeshi, ehm, selleks, et ta saaks paremini toime tulla selle pagulasvooga, mis nende riiki on viimastel kuudel tulnud ja nüüd on füüsiline kokkulepe Myanmari ja Bangladeshi osas sõlmitud rohingade tagasipöördumise lihtsustamiseks ja me samas eeldame siiski, et rohingad tuhandetest pagulased jäävad Bangladeshi mõneks ajaks, mis tähendab siis seda, et endiselt on vaja abi ja toetust mitte ainult humanitaarabi poole pealt, vaid ka mm, selles vallas, et eh, humanitaarabi ja arenguabi omavahel eh, toimima panna, me teame, et see pagulasvoog on mõjutanud ka vastuvõtvaid kogukondi eh, ja sellest oleme me järjest rohkem kuulda saanud, kui vastuvõtu kogukonnad kurdavad, keskkond on halvenenud ja nii edasi, ehk siis see kõik mõjutab kogu riiki, äh, Bangladeshi tervikuna ja me teeme kõik selleks, et äh, aidata sellel riigil äh, nende ees seisvate probleemidega paremini toime tulla. mis puudutab seda füüsilist korraldust või lepet, siis seda tuleb veel endiselt analüüsida ja me vaatame, kuidas seda siis rakendama hakatakse sest esialgu lepiti riikide vahel kokku see, et kahekümne kolmandast äh, saab äh, see alguse, see on täna, aga äh, ma ei ole kindel, kas nad saavad selle kõigega täna alustada. aga nagu David just ütles, siis oluline küsimus meie jaoks on ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaasamine selleks, et tagada, et rahvusvahelisest õigusest kinni peetakse ja et kõik tagatised oleksid vabatahtliku ja väärika tagasipöördumise teostamiseks olemas seoses Bangladeshiga eh, ja minu eh, kolleeg on seal ka praegu kohal, eh, on öelnud, et tegelikult on sealtpoolt avaldatud soovi ÜRO-d rohkem kaasata ja see annab meile lootust sellele, et see tagasipöördumine on midagi, mida vähemalt Bangladeshi poolelt kontrollitakse ÜRO pagulaste ülemvoliniku kaasates Äh, Myanmari osas midagi ette nähtud ei ole, kuid äh, me peame tagama selle, et vähemalt perekonnad, sest see lepe näeb ette äh, perekondade tagasi ähm, pöördumist, et see oleks vabatahtlik ja pagulaste ülemvolinik oleks seal kohal tagamaks, et see tagasisaatmine ei ole sunniviisiline. see on kirikute juurde, kes sõna soovivad. kõigepealt Glen Moody, palun. ta on palunud omalt poolt mul edastada temapoolsed vabandused Niina, mina ja teised äh, kolleegid ei ole võtnud vastu järeldusi Myanmari küsimuses ja see on šokeeriv ähm, ja seda alates oktoobrist, äh, vaatamata sellele, et äh, seal olukord on keeruline ja mitmed kõrgetasemelised ÜRO ametnikud on kutsunud olukorda genotsiidiks. eile toimus Välisasjade Nõukogu laiendada sanktsioone edasi mm, nende suhtes, kes vastutavad vägivalla eest, kaasa arvatud äh, sõjavägi. teiseks, äh, tagasi äh, kodumaale pöördumise lepe, seda on, sellega on viivitatud, aga kui rakendama seda hakatakse, kuidas üheksakümne teise aasta olukorra kas te võiksite rääkida seda, milline on praegune olukord seoses Myanmari poolsete otsustega rohingade tagasisaatmise küsimuses? teadusuuringud on näidanud, et äh, Sitra äh, lähedal olevad pagulased kannatavad eriti suure kriitikatega Eh, mis hoiaksid ära pikaajalisema eh, pagulaste laagrites viibimise, mis tekitab probleeme ka majutustega ja nii edasi. eriti just võttes arvesse ähm, väga keerulist ähm, ja probleemset ilmastikku, mis varsti ähm, probleem võib tekitada edasi, kuidas leida pikaajalisi lahendusi rohingadele, kes ei saa või ei taha tagasi pöörduda, võttes arvesse seal kodupiirkonnas valitsevaid, näiteks on selliseid sõlmitud Jordaaniaga ja nii edasi, kuidas tagada see, et pagulased saaksid ise end ülal peetud ja lõpetuseks, kuidas Euroopa Parlament saaks panustada eh, teiepoolsesse töösse eh, selles valdkondades Ahveti või Droa eh, missioonide käigus Myanmari või Pakistani? Claire Moody. suur tänu, Claire Moody. järgmisena härra Naart Alde nimel. kurri. meie on kuulsus äh, lääne kultuuris, tundub, et see ei takista äh, budistidel fundamentalistid kuulsus äh, lääne kultuuris tundub, et see ei takista Eh, budistid on fundamentalistid, kodanikud on eh, tõelised birmalased, sest nad on etnilised birmalased. neljakümne viiendast aastast eh, selle vastu, et Birma, Birmas tohivad elada ainult etnilised birmalased. ning kui ebameeldiv see meile ka ei tundu, meie pole mitte inimõiguste küsimusega, vaid, eh, vaid etnilise defineerimisega, mis surub alla ja hävitab eh, kõiki kultuure, etniid ja religioone, kui lihtsalt äh, tagasisaatmise küsimus. Rohinga äh, lased äh, jäävad Bangladeshi veel, kellel on samasugune äh, Äh, nägemus äh, hiinlusest äh, Hanni etnia taktikepi all. lähidal asumine Indoneesia, Bangladesh, Malaisia tähendab seda, et nad leiavad, et nende ümbritseb vaenulik islamimaa, siis me võime küll rahuldada oma südametunnistust, aga mingeid reaalseid tulemusi ei saavuta. aitäh, Javier Nart! järgmiseks Roheliste nimel proua esimees ja suur sõnu ähm, kahe ettekande eest. mul on ka küsimus. me toetame KOV-i Annani raporteid, kus on tehtud ettepanek Rahini osariik üles ehitada ja aidata kaasa majandusarendile Kofi Annani raport ei tegele inimõiguste rikkumistega. raportid, kus on tehtud ettepanek Rahini osariik üles ehitada ja aidata kaasa majandusarendile. Kofi Annani raport ei tegele inimõiguste rikkumistega. Äh, me äh, oleme saanud äh, sellist infot rahvuslikult missioonilt, mis ei anna võimalusi midagi uurida, see on ebakvaliteetne. Aung San Suu Kyi ei ütle küll midagi, aga takistab sõltumatut uurimist, ei ole pagulaste ülemvoliniku amet esimene küsimus puudutab Aung San Suu Kyi'd. Äh, tema ja valitsus ei tohiks mõelda, et kõik need inimõiguste rikkumised, äh, mille eesmärgiks on tegelikult etniline puhastus, äh, jäävad karistamata teiseks presidendiks ja tekib selline karistamatuse tunne ja ma usun, et ka teie oma suhetes proua Sunkiga peate selgemalt välja ütlema, et äh, kui äh, ta ütleb, et ta tahab äh, kurjategijad kohtu ette tuua, siis ta, aga loodetavasti selle kohtumise ettevalmistuse käigus õnnestub meil veel kord ka omavahel. Abella, palun. Äh, et olite Äh, valmis mind täna siin äh, ära kuulama, ma esita-, esindan siin ASEAN-i äh, välisteenistus näeb ette mingisuguseid sanktsioone juhul, kui nende tegude toimepanijad, eelkõige sõjaväelased, ei neid ei tooda kohtu ette ja teine küsimus, äh, mis on seotud härra Nardi seisukohaga, see puudutab majandusseadusel seda ka, selle rakendamist ka peatama, juhul kui vastavaid samme ei võeta. Merci, Mark Tarabella! suur tänu, Mark Tarabella! ja nüüd on mul veel üks kõnesoovija, härra Bettini, palun! Eh, grazie, president! suur aitäh, ma olen nõus äh, sellega, mille kolleegid on öelnud, ma tahaks äh, ühe poliitilise küsimuse tõstatada. meie kui äh, Sansuki võitis äh, presidendivalimised, olime täis suuri osid, küsimused leiaksid lahenduse, et need lahendataks tõsiselt ja avatult ning äh, et äh, ei kasutataks vägivalda, sest vägivald, äh, sest selline tegevus on absoluutselt juba poliitilise iseloomuga aktsepteerimatu. selline valimiste ajal ei räägitud sellest teemast üldse ning samas nägime siiski teatud natsionalistlikke tendentse mm kuigi samas nägemus Birma rahva tuum-, avatuse küsimus oli juba siis korral, küsimu-, probleem ei ole rohingades, kuigi nende olukord on kohutav, skandaalne, traagiline, vaid see puudutab paljusid erinevaid etnilisi vähemusi, näiteks Shani, tegemist oli ju ise kümne aastaga, üritati korraldada äh, referendum, kas see annektsioon on äh, aktsepteeritav, seda loomulikult ei tehtud kunagi ning äh, Shannide põgenikelaagrid eksisteerivad Tai põhjaosas, kus, äh, millest saavad endiselt Birmasse või Myanmari tagasi pääseda. küsimus on nüüd selles, et mis Birma presidendi peas toimub mis, äh, mida ta arvab nende vähemuste autonoomia nõuete kohta, oluline ka, mille peaksime tõstatada oma äh, delegatsiooni visiitidel äh, Ahveti komisjoni poolt lähikuudel. Okay, thank you, Mr. suur tänu, härra Bettini kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis kes sooviks vastata küsimustele esimesena? kõigepealt härra Tel-, Teli ja siis proua Delatre. suur tänu, härra esimees, ja ma tänaksin liikmeid tõstatatud teemade ja küsimuste eest. ma vastan mis puudutab Euroopa Liidu ja eelkõige välisministrite nõukogu avaldusi, siis loomulikult välisministrite nõukogu on selle teemaga väga põhjalikult äh, tege-. Ähm, sellega on seotud hulk äh, probleeme, millele ka liikme, liikmed viitasid selles osas, mida Euroopa Liit võiks ära teha ähm,, mida võiks Euroopa Liit äh, teha olemasoleva relvaembargoga ja nii edasi, kõik need teemad jäävad alati osaks nendest aruteludest, mis toimuvad välisministrite nõukogus, viitasid probleemi sügavatele juurtele. ajalugu on tõepoolest äh, sellest ka teatud ähm, sõnumid, mis puudutavad realistlikke ootusi. meil oleks väga hea meel, äh, kui tegu oleks olukorraga, kus Euroopa Liit äh, saaks lihtsalt Äh, kõike muuta kas surve kaudu Myanmari valitsusele või kellelegi teisele. aga arvestades äh, kõiki olemasolevaid raskusi, me ikkagi jätkame surve avaldamist äh, kõikidele jõudnud, aga me tahaksime, et loodaks olukord, kus pak-, põgenikud saaksid vaba põlg, ma mainisin alguses äh, pagulaste ülemvoliniku ametit, äh, siis äh, kõik osapooled pakuvad tegelikult ebapiisavat lahendust elutingimustele, seal on hügieeniprobleem, nii-öelda tagasitilkumine või tekib keskmise või tugeva suurusega tagasipöördujate voog. me jälgime käiku, me oleme hea meelega valmis aitama ettevalmistustöödes, eelkõige ja äh, siinkohal on Annani raport väga heaks aluseks, aga me ei, ei keskpaigas on meie jaoks oluline. me, dialoog ja jällegi on tegemist veel ühe täiendava võimalusega, kuidas edastada oma põhisõnumeid ja survestada. härra Teli ja nüüd proua Delatr, suur tänu. ma tahtsin äh, täpsustada seoses äh, proua Modi küsimusega, äh, ta pidi küll lahkuma, toimib sellisel pikemaajalisel asustamiskokkuleppel ilma tegelike korrektsete tingimusteta ja et me võiksime sõlmida ka sellise kompakt loob ka äh, terviseseisundit, haridust ja nii edasi ja paari kuu pärast toimub parlamendis vahearuand, kas me, kas Bangladesh oleks äh, valmis sellist lepingut meiega sõlmima, nemad peaksid, ei oleks sellise kompaktlepinguga nõus, aga me jätame selle idee meelde. suur tänu, proua Delatre, härra Teili, kolleegid, kas teil on veel täiendavaid kommentaare või küsimusi? kui mitte, ettepaneku, et jätkame viie minuti pärast. teeme pausi. Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, kolleegid, saame nüüd jätkata oma väliskomisjoni istungit ja oleme jõudnud päevakorrapunkti juurde number kolmteist, arvamuste vahetus Iraani islami nõuandva esinduskogu välispoliitika ja riikliku julgeolekukomisjoni esimehe Aletin Bahur Tšedi osavõtul. ma tahaksin tänada härra Aledin Barugetit selle eest, et ta on täna meie komisjoni tulnud. härra Borugeti välispoliitika ja riikliku julgeolekukomisjoni esimehena Iraani islami nõuandvas esinduskogus on teil võimalus anda meile ülevaade äh, Iraani praegustest seisukohtadest piirkondliku arengu osas, teie enda rollist seal äh, ja samuti tahaksime teiega rääkida äh, ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast. paar sõna sissejuhatuseks ühise laiaulatusliku tegevuskava kohta. Euroopa Liit jätkuvalt toetab seda ja on jätkuvalt pühendunud selle täielikule ellurakendamisele. me arutasime seda teemat eelmisel nädalal Euroopa Parlamendi Strasbourgi plenaaristungil. jälgisin kogu seal toimunud arutelu ja märkasin, et kõigi selle koja fraktsioonide esindajad vaatamata sellele, et me oleme jätkuvalt pühendunud äh, kava ellurakendamisele, väljendasid märkimisväärset kriitikat ja ütlesid, et Iraan peaks lõpetama äh, rahalise ja poliitilise toetuse Assadi režiimile, mis on vastutav sõjakuritegude eest äh, Süürias. inimõigused on väga oluline osa meie suhetest Iraaniga ning meie kolleegid äh, siit komisjonist on äh, meeleavaldusi tähelepanelikult jälginud, meile teeb muret vägivald ja hukkunute hulk teie riigis, kolleegid on kutsunud üles ka lõpetama poliitiliste vangide võtmise ja surmanuhtlused. Äh, nii et äh, sooviksime teie seisukohta ka oma riigi sisepoliitika kohta ja äh, veel lisaks, mina, härra esimees, olin Saksamaalt eelmisel nädalal, otsis äh, Saksamaa politsei läbi kümne äh, spioneerimises kahtlustatava iraanlase kodud. ajakirjanduse väitel äh, süüdistatakse neid isikuid siis spioneerimises võimal-, seoses võimalike Iisraeli või äh, juudi päritolu terrorismirünnaku sihtmärkidega. Äh, nende sihtmärkide hulgas oli üks juudi lasteaed, see on väga häiriv ähm, info, nii et äh, me ootame teie seisukoha võtta oma äh, Äh, riigi sisepoliitika kohta äh, ja ka mm, ülevaadet teie piirkondlikust ja äh, välispoliitikast. esimees räägib farsi keeles ja farsikeelne tõlge on kanalil kakskümmend viis. võimaluse osaleda parlamendi töös praegusel olulisel hetkel, et äh, meil on äh, võimalus siin viibida, ma olen siin äh, ühis äh, saadikutega Iraani parlamendist töö eest selle kohtumise korraldamisel ning suur aitäh selle eest, et võimaldate meil esindada oma maad ja rahvast, nagu me kõik siin teeme et meil on võimalik äh, seda suurt tähtsat vastutusrikast äh, äh, soovib suuremat koostööd teha Euroopa Liiduga, võttes arvesse, milline oli periood enne tuumalepingu sõlmimist ning peame tegema riikidega, meil on Äh, tihedad mm, kaubandussidemed mitmete miljardite eurode eest äh, ning äh, ameeriklaste kavatsused sõlmida majandussanktsioonid Iraani vastu, suhteid. peab ütlema, et ameeriklaste eelised kadusid ära hiinlaste kasuks ning äh, hiinlased oleks ilmselt väga tänulikud eurooplale, kui Euroopa meile keele keelaks, sest äh, see ning äh, praegusel hetkel on mitmesuguseid uusi instrumente äh, kasutusel, mida on, mis on vastu võetud ÜRO julgeolekunõukogu ning mis on aluseks uue peatüki ülesehitamiseks kahepoolsetele suhetele, et näeme, et kahepoolseid suhteid ähm, tuleb juurde, tekib parlamentaarne dimensioon, samuti ka majanduslikke, kaubanduslikke äh, dimensioone juurde, sellega seoses äh, pärast GPS ähm, RA ta on sellega seos, ta on äh, tuntud rahvusvahelisel tasandil mitte ainult Iraani vastu, vaid äh, ka paljudes äh, teistes maailma poliitika valdkondades ning me kõik näe, teame, et ta ei pea kinni ainsastki rahvusvahelistest. see oli kummaline täheldada, et ta sellist suhtumist inimestesse, kes on sama jumala loodud, aga teist värvi nahaga meie jaoks ei ole vähematki vahet sellel, mis värv on inimese nahk. aga me nägime ka, milline oli ÜRO peasekretäri reaktsioon, milline oli mäletame ka Trumpi sõnavõttu ÜRO Peaassambleel ja ta on ikka samamoodi rääkinud, on teatanud, et ta kavatseb tuumalepingust eh, loobuda. see ei soelva mitte ainult Iraani, vaid ka solvab kõiki teisi ametlikku resolutsiooni selles äh, valdkonnas ning äh, seega on see äh, solvav ka ÜRO Julgeolekunõukogu suhtes. leiame, et selline koostöö on oluline, usume sellesse, me ei soovi tuumarelva, massihävitusrelvade lai-, levikud lõppes katsetatakse uue põlvkonna tuumarelvi. see tähendab seda, et ta eh, ei pea, ei täideta artiklit kuus eh, massihüvitusrõõde leviku ehm, lepingust, me oleme keemiarelvade vastu, me oleme tuumarelv, meie jaoks väga raske, meie vastu kasutati keemiarelvi, meie seda ei teinud vastu, Sadashi linnas eh, on tuhandeid inimesi, kes endiselt kannatavad seoses keemiarelvarünnaku tagajärgedega. Need endiselt veel kannatavad selle järgi keemiarelvade ehitamise oskus edastati Euroopa ettevõtete poolt sadamile, need on väga kibedad kogemused, mis meie riigil on olnud. me, me me nägime, pidevalt nägime, kuidas meie pealinna pommitati ka teisi märtritena ning selline oli olukord, meil ei olnud võimalust kaitsta ennast keemiarelvade eest. meie vastu kasutati ka tuumarelvi ja bioloogilisi relvi. mis teie siis teeksite? loomulikult iga riik stabiilse ja jätkusuutlikkuse, jätkusuutliku turvalisuse väljaehitamisel. see ei tähenda aga seda, et me surume peale kolmandatele riikidele oma äh, põhimõtteid, me ei äh, kavatse rünnata äh, võimalus ennast kaitsta, see küsimus esitatakse pidevalt, miks me soovime oma tuumaalast võimekust suurendada. Saudi Araabia näiteks juba kolm aastat pommitab Südot-Araabia riiki äh, kannatavad äh, koolera käes äh, tuhanded naised ja lapsed hukkuvad lastehaiglad pommitatakse valus sõna või tähendab see ka praktiliselt midagi? mida on ÜRO teinud, mida on Julgeolekunõukogu teinud? Jeemeni eh, on, on noomitud, aga Saudi Araabiat on kiidetud, neil on au. Eh, Saudi Araabia esitas, eh, lihtsalt maksis kinni oma julgeolekunõukogu liikmed kas naiste ja laste õigused ei maksa enam midagi. rääkima ka Iraani siseolukorrast. Ameerika Ühendriikide valekalkulatsiooni tõttu kümned tuhanded terroristid koolitati välja, neile anti relvad kätte, neile anti raha, tiimi vahetada äh, mis äh, tulemus oli, kümned tuhanded hukkunud, süütud inimesed, kes kaotasid äh, oma kodud, oleme näinud ka seda, et äh, pagulasi ei võetud siin ka hästi vastutavates tingimustes. meie juba kolmkümmend viis aastat oleme äh, Eh, vastu, hoiame vastu võtnud kolm miljonit Afganistani, kes eh, pagesid Afganistanist eh, seoses sõjaga, sajad tuhanded nende seast saavad hariduse meie koolides, hariduse saanud. meie oleme seda koos teinud nendega, istume nendega ühe laua taga ning nüüd üks olulisemaid küsimusi Iraagis, Iraanis on töötus sest äh, meil on palju välistöölisi ja Iraani töölised on äh, töösse sekkunud. loomulikult me ei soovinud sekkuda, vaid äh, sellepärast, et Süüria valitsus taotles meie poolt abi. meie tulime areenile ja hakkasime võitlema Daeshi vastu, kes on kõige ohtlikum terrorirühmitus maailmas. Teil ei tohiks ainsatki kahju ja seal valitseks anarhia, poliitiline kaos julgeolekukaos, kas teie arvate, et, et Liibüa olukord on rahuldust, rahuldav? ei ole. seda sellepärast, mida NATO tegi Liibüas, nad ei suuda olukorda kontrollida, aga vähemalt äh, Iraagis ja Süürias näeme seda, et äh, Daesh äh, sai lüüa, see on uhkuse asi meie jaoks. kui seda poleks juhtunud, siis Liibanonist oleks Äh, oleks äh, Daeshi poolt kergesti alla neelatud, tegemist on väga väikese terrorismiga Euroopasse, selles ei maksa kahelda. kriisi esimestel aastatel, nüüd see kriis on juba seitse aastat kestnud, toimusid arutelud mitmesuguste Euroopa delegatsioonidega, nad külastasid Euroopast äh, Iraanil, kohtusid parlamendis minuga ja mina ütlesin, et see on näeme, et äh, tuhanded Euroopa naised ja tüdrukud, Ameerika tüdrukud on ühinenud ning äh, Süüria kriis äh, terroriste ning see on tõsine oht nende riikide jaoks. meie luureteenistustel on tihedad sidemed, tuhand-, sadu inimesi tappa, sellepärast me soovime terrorismi vastu võidelda me arvame, et terroristide vastu ei tohi mingit halastust nime muutnud ja nüüd võivad nad äh, käia Euroopas nagu ise tahavad. miks? terrorist äh, ei muuda oma iseloomu sellega seoses peab, toimusid meeleavaldused, äh, toimusid me vägivaldsed meeleavaldused Teheranis, vabandust, selliseid asju on juhtunud, et et dissidendid äh, avaldavad meelt parlamendi ees, nad tulevad, äh, vaidlevad meiega ja võtame arvesse nendepoolseid arvamusavaldusi, aga kui nad üle piiri lähevad, siis on asi teine. ükskõik kus maailmas, kui äh, julgeolek satub ohtu, siis ei jää politseinikud istuma käed rüpes, aga polits-, ka Belgias pannakse sellised inimesed äh, vangi, Iraanis on samamoodi, senikaua kui meelt avaldatakse äh, äh, meelt, pole häda midagi, aga kui süüdatakse pank, kui sõjaväeposte rünnatakse, siis tuleb reageerida. üleeile, kui ma tulin Belgiasse, siis ma kohtusin, eh, küsisin eh, vang-, ühe vanglaülema käest, palju poliitvange sa, ta ütles kaheksateist ja kui nad lubavad, et nad enam nii ei tee, siis eh, nad vabastatakse, ei ole olemas erinevaid mudeleid Euroopa ja Iraani jaoks. Euroopas on kogunemisõigus meeleavaldusõigus aga on samuti piir, mille ta ületada ei tohi, see on olemas ka Iraanis ja sellega seoses eh, ka järgime olukorda väga tähelepanelikult. Need, kes räägivad spioonidest, olete teadlikud, et Iraanis eh, on eh, palju kahe topeltkodakondsusega inimesi, sajad tuhanded iraanlased elavad Euroopas, Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja Iraani seadus ei luba topeltkodakondsust, Iraani põhiseadus äh, nõuab, et kõik see, need, kes saavad äh, äh, uue riigi kodakondsuse, kaotavad Iraani kodakondsuse. Need inimesed aga ei aktsepteeri seda. inimesed külastavad Iraani perekond, Iraanis oma perekondi kuid seda eh, ja neil ei ole probleeme, aga spioneerimine hoopis teine asi, näiteks Jalaliivi puhul see juhtumus, eh, ta oli Ameerika, ta oli ülikoolide eh, agent, ta tuli Iraani, ta, ta külastas meie tuumaenergiakeskuseid, tal oli teatud andmeid ning sellega seoses kaks meie tuumateaduste teadlast mõrvati, siis ta kutsus kohale eurooplasi, ta näitas neile filmidesse informatsiooni, mida ta kogunud oli, mul on kõneaega väga vähe, mul on üks sõna veel ainult öelda meie välispoliitiku kohta, nagu ma seda enne ei tal, kes seda soovivad, see käib ka Ameerika Ühendriikide kohta. nagu ma ütlesin, mm, suht-, et kärbiti, tuumad suhted arenevad veelgi enam tulevikus. Thank you, Mr Chairman, for your words. Before I äh, Muhammad Madi Barandi ja Hadi Shustarit. Äh, nad on Iraani parlamendi liikmed ja härra Barman Salat, kes on Iraani suursaadik Euroopa Liidu juures. tervitan teid. meil on aega umbes poole üheni, võib-olla soovib midagi öelda, saab selle võimaluse, seejärel teeb eesistuja kokkuvõtted, teeb siis komisjoni esimees äh, kokkuvõtted ja vastab. Äh, püüame mm, kiiresti teha. Äh, alust, alustan, et tervitada Iraani parlamendi välisasjade kohtumine, võttes arvesse, et meie välisasjade komisjon külastab ka varsti Iraani. nagu meie esimees seda meenutas, leiame paljud parlamendiliikmed, et et tuumakokkulepe Iraaniga on väga oluline ning see aitab ära hoida olukorra eskaleerumise Lähis-Idas ning see kooskõlas ka Rahvusvahelise Aatomaagentuuri soovitustega kuid eh, nagu esimees seda ütles, eh, on meie parlament sügavalt huvitatud inimõigustest eh, ja kui võimalik, sooviksin ma teada, mis põhjustel toimusid intsidendid teie riigis, mille tõttu hukkusid väga paljud inimesed ja paljud vangistati ning nagu te teate, et, et äh, Ameerika president on väljendanud muret ballistiliste rakettide olemasolu pärast ning äh, samuti ka mm, huti äh, mässuliste toetamist Jeemenis. meie loodame, et teie riik mängib rahumeelset rolli selles piirkonnas, sooviksin kuulda teie seisukohta liikme, teie kodumaal, mis meile muret teeb seoses äh, äh, surmanuhtluse olemasoluga. aitäh teile! You, aitäh, härra Salafranca, härra Fleckenstein sotsiaaldemokraatide nimel. austatud esimees, kallid kolleegid Äh, me Iraanis, kui me äh, teiega üle tuleme, tahame pidada. aeg on küps selle jaoks ja äh, kui asjad loob rohkem usaldust ja meie ei peaks ka tühje sõnu tegema, vaid ka omalt poolt kõik ellu rakendama, ja tegelikult on kätte jõudnud ka õige aeg, arutelud on võimalikud siis, kui need on mõistlikud, kui kõik on ausad ja vastaspoolt austavad piirkonnas valmistab meile ka muret, eh, sellepärast eh, et see hõlmab ainult osasid eh, osapooli ja meie oleme seisukohal, et see toob kasu nendele, kes tegelikult ei taha rahumeelset lahendust ja see tekitab meis rahutust ja tekitab ka küsimusi mitte ainult teie riigi poliitika koha pealt, vaid ka teiste riikide tegevusega seoses seal piirkonnas. ja meie parlament on sageli piisavalt rääkinud, mida Iisraeli peaminister ütleb, aga Iisrael, Iisraeli ehm, eksisteerimise õigus ehm, on ehm, küsimuse alt väljas, see ei tohi vaidlusaluseks saada Äh, meil on kindlasti võimalusi veel äh, üksikutel teemadel, erinevatel teemadel äh, aja jooksul, suur aitäh, et te siia tulite, suur aitäh, härra Fleckenstein ja nüüd ECR nimel saab sõna Bas Belder. ja tänk veel, meie voorsitter, de voorsitter eh, van de minu küsimus, kas ka Iisraeliga? siin kojas me mälestame holokausti. ajaloolasena ka teie toetate te holokausti eitamist? see on otsene küsimus teile. ja kolmas küsimus, protestid. Te saate õigustada praeguste meeleavalduste mahasurumist ja mida te saate teha, te saate õigustada praeguste meeleavalduste mahasurumist ja mida te saate teha, elanikkond teie režiimi ei toeta. suur tänu, nüüd äh, ALDE nimel härra Trivitius. mina olen äh, Mm, meie e, inimõiguste alamkomisjoni liige ja Iraan on kurikuulus e, hukkamiste poolest, tegelikult e, per capita on neid hukkamisi kõige rohkem maailmas. Ähm, miks, mida teie arvate, miks suured? teine küsimus, homme mälestab Euroopa ja vaba maailm holokausti. tegu oli raske kuriteoga mis toimus juba mõnda aega tagasi. me teame selle põhjuseid ja selle tagajärgi. kas mälestusüritusel, kas te olete valmis seda tegema? suur tänu, härra Ostroviitis. Tsius proua Sakorafa, kaks minutit, palun. suur aitäh ja tere tulemast teile jaa äh,, NPT kohta ma ei hakka praegu midagi ütlema, see lepe kehtib äh, ja tegelikult äh, siin on juba ka räägitud äh, sellest, äh, et seda tuleb ka õigesti ellu rakendada. ja nüüd ei peaksime äh, sellest pikemalt rääkima, nüüd inimõiguste teema meie seisukoht on alati olnud üks ja sama, alates äh, Mm, juba üle-eelmisest aastast, aga mul on siiski kolm küsimust minu jaoks on, et anda nendele iraanlastele, kes on rääkinud erinevatel teemadel olukorrast ühiskonnas, majanduslikust olukorrast eh, ja asjaolust, et eh, eh, ka öeldakse, et tegelikult demonstratsioonid ei ole õigustatud. ma tahaksin etteheitete kohta, siis Iraani tegevus Süüriaga seoses. kas te võiksite üht-teist ka öelda seoses sellega, mida Türgi valitsus nüüd teeb Manbitis ja mujal. ja veel üks asi. kas te võiksite ka öelda, pressis ei ole midagi tõsiseltvõetamat praegu sellega olnud Äh, Iraan on olnud äh, härra Trumpi otsuste vastu äh, Jeruusalemma suursaatkond viia ja veel Saudi Araabiaga seoses, kas te tahate? aitäh, kolleeg Sakorafa ja nüüd EFTD nimel härra Kaver. milline on äh, nende sündmuste mõju äh, valitsuskoalitsioonile. nüüd Rahvapartei nimel Elmar, Elmar Brokk, palun millest kinni peaks ja et äh, rahvusvaheline aatomienergiaagentuur oleks kaasatud ja meie mm, peame äh, pidades äh, tuu-, Põhja-Korea olukorda ja teiseks, mina olen endiselt veendunud, et Iraani, mille üle peame mõtlema ja ka Saudi Araabia tuleb siin mängu, ma olen alati öelnud, et me peame olema, ähm, ma äh, loodan, et Astana protsessi eksisteerimisõiguse küsimus, aitäh! suur aitäh, härra Brock, teile, järgmisena härra Lopes, palun, sotsiaaldemokraatide nimel yes.. suur aitäh, esimees, kõigepealt sooviksin tänada ta külalisi, kes annavad meile võimaluse rääkida, nagu ka esimees seda tegi. meie oleme eh, südamest Iraani eh, tuumalepingu poolt ning eh, oleme täielikult vastu igasugustele ühepoolsetele otsust- tuleb rääkida ka äh, sündmustest riigis, sest äh, oleme huviga ja murega jälginud äh, Iraanis toimuvat ning see, mis puudutab inimõiguseid, sest see on seotud inimõigustega ja riigi stabiilsusega ning tahtsin institutsiooniline valve ei tohi enam majandussamme, majanduslikke otsuseid langetada ega majandustegevust läbi viia ning äh, samuti on äh, äh, võetud vastu otsus ka surmanuhtluse puudutav osas, mis puudutab eriti just narkokaubitsejatega tahaksime täpsemat informatsiooni saada selles osas ning samuti tahaksin ka teada ja tahtsin küsida, kuidas oleks teie arvates võimalik äh, sealse piirkonna härra Bujudeli, suur aitäh, peame rääkima ka Iraani-poolsest äh, toetusest Hezbollah'le. Iraan loomulikult äh, tahab seal piirkonnas pikaajaliselt et Euroopa Liidu ja Iraani vahelised suhted saavad paraneda, kui, kui on võimalik ja suudetakse Hezbollah'd piir, piir-. Äh, kriitiline inimõiguste olukorra osas äh, Iraanis ning äh, leian, et see mõjutab olukorda koha peal äh, Äh, me ei saa tegutseda Iraanita või Iraani vastu, Ira-, tegutseda võimalik ainult Iraaniga koos. samas aga Liibanoni kristlasest president äh, ütleb, et kui Hezbollahid poleks, poleks Liibanoni enam olemas ning äh, liibanonlaste jaoks on hinnas, samas aga Liibanoni kristlasest president ütleb, et kui Hezbollahid poleks, poleks Liibanoni enam olemas ning liibanonlaste jaoks on hinnas tuleb äh, äh, aru saada Iraanil ka sellest, et äh, al-Assadi mõrtsukalik režiim ja see toetus sellele ei aita kaasa rahu sõlmimisele ning meil on valitsuse poolse panuseta oleks, oleks ISIS jõudnud Bagdadisse ning Hatashavi ja, ja eh, tema kindralite tegevus oli vajalik ja põhimõtteliselt oluline, et, eh, et teil ei ole ei sõjalist eh, ei ole ei sõjalist võimet ega ka mingisugust muud mõju al-Salahi rühmituse allasurumiseks. Thank you, Mr Naat, we come to our. suur aitäh härra Narte ja nüüd äh, kolm viimast sõnavõtjat minu nimekirja kohaselt. kõigepealt härra Taktusson, palun. aitäh. aitäh, austatud esimees. härra äh, Burujardi. nagu härra McAllister selle kohtumise alguses ütles, siis meie siin komisjonis oleme väga mures, kui me räägime praegustest äh, arengutest teie koduriigis Mm, Hezbollah ja Hamasi rahastamine. Äh, teiepoolne panustamine regionaalsesse ebastabiilsusesse ja polariseerimisse äh, ohustab äh, Iisraeli julgeolekut, teie piirkonna ainukese demoidu vahel on ääretult olulised teie jaoks. ja ma tahaksingi teada, ähm, kui suurel määral olete te avatud Euroopa Liidu poolsele kriitikale, kui me räägime terrorirühmituste rahastamisest? teine küsimus. Teie, <clears throat> me teame, et hiljutistel demonstratsioonidel üle kolme tuhande seitsmesaja inimese on kinni peetud meie oleme kutsunud äh, üles vabastama kõiki vangistatud äh, kümme noort protestijat on juba surnud piinamise tõttu ja minu küsimus teile on siis järgmine. mil määral teie vastutate selle kõige eest ja mida te teete äh, seoses nõudmistega nende demonstrantide vabastamiseks? aitäh! külalised mina olen üks neist kolleegidest, kes leiavad, et tuumalepe äh, on suureks võimaluseks selle meie koostöö süvendamise regionaalset mõju. tegemist on alternatiiviga äh, Põhja-Korea juhtumi äh, hullemaks muutumisele, me peame tuumarelvade levikut tõkestama, aga kui nüüd seda võimalust siin ära kasutada, siis ma tahaksin teada, milline on teenemise pärast. teiseks, milline Äh, on teie nägemuses, millised on teie nägemuses tulevikud suhted teie riigi ja Saudi Araabia ning Iisraeli vahel, Iraan, Saudi Araabia, mm, on tegelikult võimalik äh, lahendus äh, halvenemisest, aitäh. austatud parlamendisaadikud, austatud Iraani delegatsiooni äh, Teie olete nüüd tulnud Euroopasse ning te olete toonud endaga kaasa teie riigi oluliste poeetide sõnad, kuid samas olete endaga kaasa toonud ka uudiseid ja seetõttu ma tahaksin äh, kutsuda äh, teie kaudu Iraani ametivõime üles äh, humaanselt kohtlema vangistatud demonstrante, neid vabastama ning lõpetama edasine tagasikiu-, tagakiusamine. salam aleikum. härra esimees, teie aeg on, tõlgid peavad mõne aja pärast lahkuma, te saate kümme lisaminutit ma lisan ka ühe küsimuse omalt poolt, kas te võiksite rääkida ka mõne sõnaga nendest süüdistustest mis puudutab siis seda, et äh, Saksamaal on äh, süüdistatud teatud inimesi luuramises Iraani hüvanguks äh, ja sihtmärkideks on olnud ka näiteks juudi lasteaed. Te sellele veel ei vastanud. palun, nüüd on sõna teil. suur aitäh suur aitäh kõikidele parlamendisaadikutele, kui ma oleks teadnud, et mulle nii palju küsimusi esitatakse, oleksin ma ka varem siia kohale tulnud juba, sellepärast et ma tegelikult tahan äh, väga teiega arvamusi vahetada. meie ja ka teie, me mõlemad oleme äh, rahvaesindajad ja seetõttu on olulist vahet, oluline vahetada arvamusi. ma Äh, püüan vastata teie küsimustele, võttes arvesse piiratud aega. Äh, suur aitäh äh, teie toetuse eest ühisele kõikehõlmavale tegevuskavale ja tuumaleppele. oli ka küsimusi, mis olid omavahel seotud ja ma ei hakka neid kordama, näiteks mis puudutab demonstratsioone, selle kohta esitati väga palju küsimusi Iisraeli küsimuses oli ka äh, palju päringuid, inimõigused samamoodi äh, mõlkusid kõigi meeles. ma ei hakka neid ükshaaval kordama ma ütlen seda, mida äh, ma varasemalt ütlesin, Iraani politsei ei äh, kanna relvi Kanadas, USA-s, äh, isegi liikluspolitseinikud kannavad relvi. hiljuti Kanadas sai üks Iraani jalakäija surma kuuli läbi ja politseipoolne vägivald, äh, relvastatud vägivald USA-s on tõusuteel, aga meie politseiametnikud ei kasuta relvi, nad on, tegutsevad vägagi piiritletult äh, äh, demonstratsioonide mahasurumisel, paljud politseijõudude esindajad said vigastada ähm, nende demonstrantide käigus, ma olen toonud näited Brüsselist, USA-st, näiteks kui punasest joonest üle astuda, siis kõik äh, need, kes äh, nendest üle astuvad, äh, neid tuleb vahistada ja ma ei taha öelda, et see vahi all viibimise aeg peab olema pikaajaline, kaheksateist inimest äh, Äh, vabastati, ma helistasin isiklikult haig-, äh, vabandust, vanglasse ja küsisin seda, nii et palun ärge muretsege, me teeme täpselt seda, mida teiegi teete sellistes olukordades, me oleme nõus protestidega, ma arvan, et äh, protestimise õigus on väga oluline ja Iraanis inimestel on õigus oma meelt avaldada tingimusel, et nad punastest joondest üle ei astu, keelatud tegevusi ei tee, näiteks ei äh, tegele äh, vandalismiga. mis puudutab äh, raketisuutlikkusest, siis äh, ma tean, et see teema on teie jaoks väga oluline, ma juba alguses ütlesin, et meil ei ole lisaks rakettidele muid relvi, me ei saa võimaldada seda, et mõni hullumeelne, nagu näiteks Saddam Hussein varasemalt, võiks mõelda selle peale, et Iraani rünnata. me peame olema eh, suutelised end kaitsma. tegelikult me ei taha tuumarelvi eh, meil ei ole massihävitusrelvi, eh, nagu paljudel riikidel neid on, meie oleme massihävitusrelvade kasutamise vastu, ma mõtlen seda tõsiselt aga meil peab olema äh, võime mm, kaitsta end vajaduse korral, kui meie riik on ohus, see hõlmab ka äh, raketisuutlikkust, meie ise ei taha mingeid riike rünnata, Saudi Araabia on riik, mis asub meie lähedal, neil on äh, kaugmaaraketid, nad on tuhandeid Hiinast äh, ostnud. Äh, selline kaitsesuutlikkus on meie jaoks ülioluline, see teema ei kuulu läbirääkimisele, ma lihtsalt tahan teile selgitada meie nägemust selles osas. ma püüan selgitada meiepoolset seisukohta härra Trump käis hiljuti Saudi Araabias äh, sada miljonit dollarit Äh, saja miljoni dollari eest müüdi relvi Saudi-Araabiale. Äh, Pärsia-Lahe riigid, meie naabrid ostavad miljonite ja miljonite eest relvi. meie piirkonnas on äh, riike, kellel on ka tuumarelv ehk siis eh, see, eh, mis meil on, on minimaalne nii-öelda kaitsejõud, mis meil on eh, ohtude vastu, mis meie ees seisavad. Lähis-Ida nüüd. miks on olnud nii palju leppeid, Madriidi lepe, Oslo lepe ja need on kõik asjatud olnud, miks see nii on olnud? kas Iraan on sekkunud siin? ei aga miks nad ei olnud edukad, miks neid ei saanud edu? Äh, põhjus on selles, et äh, see et seal on äh, selline režiim, mis on saanud puhki hirmutusmeetodeid kasutades miljonid inimesed on kodutuks muudetud, ei austata ÜRO-d ega Julgeolekunõukogu resolutsioone äh, ja pagulastel ei lubata tagasi pöörduda Iraani Islamivabariigina. meie ütleme, et Palestiina venelased peavad korraldama referendumi, et valida selline režiim, mida nad ise soovivad ja meie aktsepteerime äh, sellise Palestiina referendumi tulemusi, mis iganes see olema saab. Äh, praegusel hetkel ainult kaks protsenti territooriumist kuulub palestiinlastele, nad isegi ei äh, oma oma territooriumi, neid tapetakse ja vangistatakse, neid koheldakse täiesti kohutaval viisil inimõigusi ei austata. Lõuna-Libanoni territooriumit äh, ja nii edasi, ma olen käinud äh, seal piirkonnas ka kohal, ma olen näinud, kuidas inimesed on olnud üksikvangistuses. ma olen näinud lausa puure, kuhu inimesi oli pandud äh, ja nüüd teie ütlete, et meie Iraanis rikume inimõigusi. ei, meil on usuvähemused Iraanis. meil on juudi kogukond Iraanis äh, põhiseaduse kohaselt äh, saavad nad oma esindajad saata ka parlamenti ja nad on ka seal. kristlastel on kolm esindajat, kaks armeenlastel ja ka süürlastel on oma esindaja parlamendis ja meie oleme andnud oma põhiseadusega neile selle õiguse, meil on erinevate äh, religioonide kirikuid äh, Iraanis, ka juudi sünagooge on ja äh, kirik kirikuid, sünagooge parandatakse iga-aastaselt, renoveeritakse ja nüüd teie tulete ja ütlete, et meie ei austa inimõigusi. meil on väga aktiivseid naisi, meil on teadlasi, politseijõudude eh, esindajaid, piloote, kes on naised ja nüüd teie äh, Äh, süüdistada meid inimõiguste rikkumises ja Saudi Araabia on alles nüüd andnud äh, naistele autojuhtimise õiguse ja nüüd äh, Saudi Araabia kontekstis ei räägi sellistest rikkumistest. me kõik oleme inim- olendid, me oleme kõik siia maailma sündinud, ühel päeval me lahkume siit ja kõik, mis meil on, on meie südametunnistus, isegi kui me ei usu äh, äh, religiooni või äh, hauatagusesse ellu, siis meil on siiski südametunnistus äh, ja Euroopa Liidu auväärt esindajatena, äh, kuidas te saate olla äh, nõus või aktsepteerida tuhandete süütute inimeste tapmisega, kuidas te siis vaiksid, vaikite, miks te ei mõista hukka Saudi Araabia Arabia, Araabiat miks te ei vii neid äh, selliste sõjakuritegude eest rahvusvahelise kohtu ette, miks, äh, miks? Äh, kas inimõigused on siinkohal seotud poliitiliste kaalutlustega? ma kutsun teid üles, palun, palun vaadake kõike võrdselt inimõiguste vaate punktist üks imaam on öelnud, et kõik inimõigused on, vabandust, kõik inimesed on teie vennad, kas usuvennad või äh, vennad seetõttu, et nad on loodud maailma äh, ja ka meil on südametunnistus ja me peaksime kõike inimkonda nägema äh, kui midagi, mis koosneb äh, inimolenditest. nüüd vangid Iraanis, äh, paljud neist on olnud narkokaubi-. meil on tegelikult öeldud, et me tahaksime tegelikult kasutada teie riiki ainult transiitriigina, me tahame tegelikult narkootikume viia Euroopa